protokoll ja vastu võet-, neljandal veebruaril kaks tuhat kuusteist vastu võetud tekstid on teile edastatud, kas kellelgi on selle kohta märkusi? ei ole, siis on protokoll kinnitatud. Um kas äh, proua Flemingen soovis sõna saada protokolli kohta? härra Flemingen siiski Uh, aitäh president mul on vaja teha see isiklik avaldus kolmapäeval strasbourgis täiskogu istungjärgul ma võtsin sõna ja kuna härra juncker oli kohal siis ma küsisin tema käest küsimuse iirimaa kohta ma lootsin et ma räägin olukorras, kus president kaitseb mind, kuid kui hiljem minu kaastöötajad vaatasid videot minu kõnest, siis selgus, et president oli täiesti juhuslikult oma mikrofoni sisse jätnud ja mingil hetkel ta ütleb, issand jumal, pärast minu äh, äh kõne kohta, kas sellepärast, et mul on pikad juuksed ja habe või sellepärast, et mul, talle ei meeldinud, mida ma ütlesin mul tegelikult täiesti suva, kas talle meeldib see, mida ma ütlen või mitte, see ei ole tema töö, tema töö on olla sõltumatu. ja kui ma ja kui ta tahab oma tööd teha korralikult, siis ta võib-olla laseks nüüd härra Junckeril vastata sellele küsimusele, selle asemel, et ta avaldab oma arvamust selle kohta, mis mul, mis mina ütlesin. ma tahan vabandust nende inimeste nimel, kes valisid mind, see on solvav on solvav, et sellist äh, sõnakasutust kasutati minu kohta ja väga solvav on midagi sellist öelda pärast kellegi sõnavõttu, nii et nüüd võiks äh, siin praegusel hetkel president näidata, et ta on sõltumatu ja täita oma kohust, sest nii palju, kui mina siin olen näinud, siis tõesti mitte mingisugusest sõltumatusest me siin rääkida ei saa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 mulle öeldi, et härra Lambsdorff oli sellel hetkel presidenditoolil, kui teid äh, seal äh, Jeesuseks nimetati. me kontrollime seda ja siis ma vastan teile. härra Pasku. härra Pasku soovis ka sõna saada. aitäh, härra president, tahan äh, koda informeerida äh, arvamuse vabaduse kohta Rumeenias kaks aastat tagasi viis telejaama, kaks raadiojaama ja kaks äh, ajakirja, kahe ajakirja omanikku mõisteti vanglasse ja TAK meediagrupi vara konfiskeeriti mõned päevad tagasi äh, luureteenistused äh, käisid äh, Intac Media Grupi äh, hoonetes, aga tahan teile öelda, et tegelikult ei ole ähm, sellel meediagrupil mitte mingit süüd ja selline käitumine on täiesti vastuvõetamatu. härra asepresident Pasku, te asepresidendina teate, et see ei ole kodukorda puudutav küsimus ja selle avalduse võite teha millalgi hiljem. Und ich werde jetzt auch nur noch äh, Wortmeldungen zur Tagesordnung ja nüüd veel, kas on kodukorda või päevakorda puudutavaid märkuseid, äh, proua Anderson, ja ma tean, te tahtsite sõna saada, aga ainult kodukorra või päevakorra kohta. ma tean, et Iirimaal käivad, äh, käib valimisvõitlus, aga me ei saa praegu teid valimiskampaania osas edasi aidata ma vabandan äh, selle kommentaari pärast, kui ma nüüd ütlen ära, mis, äh, mis ma ütlen, sellel ei ole midagi Iirimaaga pistmist, tahtsin äh, teie tähelepanu ja asepresident Mogherini tähelepanu juhtida ühele näljastreigi korraldajale Palestiinas, kolmekümne kolme aastane ajakirjanik, kahe lapse isa kes on äh, nüüd näljas streigil olnud juba üheksakümmend kaks päeva, ilma et talle oleks süüdistust esitatud, ilma et teda, tema üle oleks kohut mõistetud, ta on suremas. tema arst on öelnud, et äh, ta on põhimõtteliselt surma ukse lävel. me kutsume äh, president Mogherinit sekkuma, palun, palun rääkige presidendi Mogheriniga, aga päästke selle mehe elu aitäh, nüüd minu teadaanded teile. Tšehhi vastavad